austatud daamid ja härrad, äh, südamlikud äh, tere hommikust soovid teile. Äh, jätkame istungiga ja jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on komisjoni asepresidendi ja Euroopa Liidu välis- ja julgeoleku kõrge esindaja avaldus. teda esindab komisjoni asepresident Jalinis, tere tulemast teile. härra Stilenides, räägime täna Türgi sõjaväeoperatsioonidest Kirde-Süürias ja selle järelmitest. nagu teate, juurutame siin uut süsteemi Äh, ad hoc äh, sõnavõttude ehk sinise kaardi sõnavõttude jaoks, äh, neid sõnavõtte on võimalik nüüdsest elektrooniliselt registreerida oma hääletuskaardiga, aga saate kasutada edasi ka sinist kaarti, nii nagu see varem oli. aga te ei pea ootama debati lõppu ja vaba mikrofoni, et paluda sõna, vaid saate teha seda jooksvalt ka debati jooksul. jõuame nüüd debati juurde. jah, taaskord saan öelda tere tulemast äh, nõukogu esindajale. Äh, minister Tupurainen, palun kandke meile ette, milline on nõukogu positsioon. tere hommikust, äh, austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed. Türgi operatsioonid Kirde-Süürias tunduvad olevat aeglustunud. me tunnustame mitmete rahvusvaheliste osapoolte poolt tehtud panuseid eh, selleks, et see eh, niimoodi olla saaks. me näeme, et eh, diplomaatilisi jõupingutusi on tehtud selleks, et deeskaleerida asepresident Pence ja see, välisminister Pompeo Ameerika Ühendriikide suunalt ja teiste suunalt. memorandum kirjutati alla president Putini ja president Erdogani poolt eile Sotšis kõrge esindaja oli parlamendis eh, teie ees esimesel päeval, kui agressioon algas ja ta kinnitas, et eh, tuleb üles kutsuda Türgit koheselt lõpetama seda rünnakut. Türgiga tuleb tegeleda diplomaatiliste kanalite kaudu ja mitte läbi sõjaväelise tegevuse, mis destabiliseerib seda piirkonda ja toob kannatusi Süüria elanikkonnale. Eh, hea meel on ka kuulda et humanitaarorganisatsioonid ei ole pidanud oma operatsioone lõpetama, vähemalt mitte täielikult, ja need inimesed, kes on pagenud kodudest äh, äh, sõjategevuse eest, hakkavad tagasi pöörduma. aga äh, ei ole mingisugust õigustust kahesajale surmale tsiviilisikute hulgas, mis on aset leidnud ning veejaamade, haiglate ja muude oluliste objektide pommitamist me eh, elame kaasa ja tunneme kaasa kõikidele sõjatsoonis eh, viibivatele inimestele. me peame tunnustama Süüria demokraatlike eh, võimude ja sõjajõudude jõupingutusi Daeshi vastases võitluses ja me peame tagama sellise riigi loomise, mida kõik selle kodanikud saaksid koduks kutsuda Eh, sõjalist lahendust sellele konfliktile ei ole, selle asemel tuleb toetada poliitilist protsessi ja kestev lahendus on vaja leida kõikidele osapooltele. seega, me peame toetama eh, põhiseadusliku komisjoni tööd, kes esimest korda Genfis kokku tuleb kuu lõpus. hoolimata praegustest sündmustest või vastupidi, hoopis nende tõttu, on praegu aeg küps selleks, et see komisjon kokku tuleks. meie usaldame täielikult Gerb Edersoni, kes on ÜRO eh, erisaadik ja usume, et eh, samm-sammuline diplomaatiline lahendus on olemas. komisjon saab esi-, eh, luua usaldust ja tuua kaasa need muutused, mis on Süüria stabiilse tuleviku jaoks olulised. me kõik teame, et poliitiline siire ja läbirääkimiste ellurakendamine ei saa olema lihtne, aga me peame toetuma rahvusvahelistele partneritele ja Venemaale ja Türgile tuleb ka öelda, et me peame muutma seda, kuidas Süürias asju aetakse. õiglus ja vastutus peab olema kõigile, kes need kuritegusid on ellu viinud, ka sõjakuritegusid ning Idlibi juhtum kuulub ka nende hulka oluline on rahu ja stabiilsuse ning lepituse saavutamine, mida me kõike Süüria jaoks tahame. nüüd tuleme ka Türgi juurde ja selle äh, osapoole vastutuse juurde praeguses olukorras. Türgi julgeoleku äh, mured äh, Süüria piiril ei ole võimalik kuidagi leevendada sõjalise tegevusega. vastupidi, see agressioon õõnestab Daeshi vastast võitlust ning ohustab kõik, meie kõigi julgeolekut. Türgi on teinud äh, väga suuri jõupingutusi mitmete miljonite pagulaste vastuvõtmisel aastate jooksul, kahtlust polegi selles. aga äh, Türgi sõjaline operatsioon muudab väga keerulise olukorra piirkonnas veelgi keerulisemaks see eh, lisab ainult hoogu keerukale ja dramaatilisele olukorrale koha peal. sellepärast on Euroopa Liidu liidrid ja välisministrid Euroopa Liidus hukka mõistnud Türgi eh, sõjalised operatsioonid ning on lõpetanud eh, praegu relvade müügi Türgile. see agressioon mitte ei pea aeg, koha mm, katkestatama, vaid see tuleb lõpetada täielikult kogu äh, arenguabi piirkondades, kui kohalike inimeste õigusi äh, jalge alla trambitakse, äh, tuleb lõpetada ja Euroopa Liit peab olema väga selgesõnaline nendest asjadest rääkides, juba esimesest agressioonipäevast on see niimoodi olnud, meil on väga hea meel, et nõukogu komisjon ja parlament on edastanud samasisulisi sõnumeid ning me täname parlamenti toetuse eest sõja lõpetamisel ning äh, Äh, ÜRO egiidi all äh, poliitilise lahenduse toetamises, aitäh teile, juhataja! aitäh! komisjoni nimel saab nüüd sõna Vase äh, president Kristos Stiljanides. suur tänu, austatud juhataja, head kolleegid, suur tänu selle võimaluse eest rääkida teile viimaste aegade humanitaararengutest Kirde-Süürias üheksanda oktoobri algusega agressioon on äh, toonud kaasa tsiviilinimeste surma ning äh, samuti on taristut äh, hävitatud, sealhulgas tsiviiltaristut. tegemist on väga tiheda rahvastikuga kohas, toimunud agressiooniga, kakssada inimest on surnud sõjategevuse tõttu ning peaaegu kakssada tuhat inimest on sisepagulased mõned on hakanud koju tagasi pöörduma, aga sada viiskümmend tuhat eh, inimest tuleb lisaks eh, siia, eh, lisaks sellele kahesajale tuhandele, kes olid juba enne põgenikelaagrites või ajutistes pelgupaikades, enne kui agressioon algas inimestel ei ole olnud äh, ligipääsu äh, olulistele taristupunktidele või oma kodudele äh, tänu äh, õhurünnakute ning äh, ka ÜRO on pidanud oma töötajaid evakueeruma, evakueerima äh, Iraaki. tahan korrata üle, mida ütles eesistuja just äsja. ei saa olla mitte mingisugust äh, õigustust tsiviilsurmadele äh, kahjustustele, tsiviiltaristusele, inimeste ilmajätmisele nende õigustest ning nende äh, ründamisele, kes on tulnud neile appi. ning äh, eriti hull on olukord äh, haiglate ja tervishoiutöötajate puhul. kaks haiglat on rivist väljas piirkonnas, sellepärast et õhurünnakud on olnud väga tugevad. ning üks haiglatest on olnud rivist väljas sellepärast, et eh, elektrigeneraatorid ei töötanud enam eh, väga eh, suure tulejõu tõttu ja patsientide haiglasse viimisel ja aitamisel eesliinil on meditsiinitöötajaid haavatud ja ka tapetud ning baasteenustest on vajaka inimestele, kes juba enne seda kriisi kannatasid. kui rahvusvahelisi töötajaid on evakueeritud, ei tähenda see seda, et humanitaarabi andjad enam abivajajaid inimesi ei aitaks. inimeste elude päästmine ja aitamine jätkub. meie toetame oma humanitaarpartnereid Kirde-Süürias kolmekümne kaheksa miljoni euroga ning toetame neid nii kaua, kui selleks on vajadus, aga Äh, sõjategevus peab lõppema, see on ülioluline, et rahvusvahelisest sõjaõigusest peetaks täielikult kinni ja tsiviilisikuid kaitstaks. humanitaartöötajatel peab olema äh, abivajajatele ligipääs. kõik äh, meetmed tuleb võtta selleks, et aidata abitöötajatel jõuda inimestele oma tööd teha, abikonvoidel läbi pääseda ja humanitaartöötajad kindlasti ei tohiks olla äh, selle agressiooni sihtmärgiks. Äh, tahaksin tuletada meelde ka, milline on Euroopa Liidu äh, positsioon, mis puudutab pagulaste tagasipöördumist Süüriasse, see peab olema vabatahtlikkusel ja väärikusel põhinev ja kui kõik tingimused on paigas, et neid sinna vastu võtta, muidu Euroopa Liit seda ettevõtmist toetada ei saa täpselt sama kehtib ka nende puhvertsoonide äh, kohta, mis äh, sü-, tü-, Türgi püüab kirde Süüriasse rajada. see, äh, selleks, et pagulased sinna tagasi toimetada. ja nüüd tuletaksin meelde veel Euroopa Liit kakskümmend kaheksa viimast avaldust, mis puudutab Äh, muudatust või siiret selles piirkonnas. ilma demokraatliku üleminekuta ei ole võimalik meil abi pakkuda. abi pakkuda piirkonnas, kus kohalike inimeste huvisid ei arvestata. head kolleegid, Euroopa Komisjon on tunnustanud ja toetanud Türgi äh, pingutusi miljonite pagulastele elupaiga pakkumist oma territooriumil, aga Türgi praegune tegevus on dramaatiliselt muutnud olukorda koha peal. mul on hea meel, et Euroopa institutsioonid on olnud ühtsed oma reaktsioonis Türgi sõjategevusele ja selle hukkamõistmisele, aga praegu ei saa me mitte loorberitele puhkama jääda sellepärast et osalist relvarahu on ainult osaliselt kinni peetud sellest ja meil on vaja kasutada kogu oma jõuhooba, kogu oma mõjuvõimu selleks, et sellele humanitaartragöödiale lõpp teha ning lubada meie abil jõuda õigesse kohta. aga paralleelselt loomulikult on meil vaja äh, ÜRO egiidi all jõuda äh, lahendusele, mis on lõplik suur tänu teile, volinik, ütleb juhataja, jõuame debati juurde ja Mihhail Kaaler saab pooleteiseks minutiks kõigepealt sõna Rahvapartei nimel. suur aitäh teile, juhataja. meie kojas on väga laiapõhjaline konsensus. me mõistame hukka eh, Põhja-Süürias eh, rahvusvahelise õiguse vastase Türgi agressiooni ning kutsume üles tagasi tõmbama eh, sõjaväge Süüria territooriumil. me ei ole naiivne naiivsed ja teame, mis Sotšis eile kokku lepitud sai ja seetõttu on väga kahju, et see kõik on ainult ühepoolse äh, sõjaväe tagasitõmbamise tõttu USA poolt võimalik. Äh, Türgi läheb veel kaugemale Euroopa Liidust ja seetõttu oleme ka meie resolutsioonis veel kord meelde tuletanud, et juba märtsis äh, oleme me, meie fraktsiooni poolt üles kutsunud formaalsele liitumisläbirääkimiste peatamisele me peaksime mõtlema ümber, millised oleksid äh, proportsionaalsed äh, majanduslikud meetmed, mida kasutada, mis tsiviilelanikkonda äh, ei tabaks ja mis võimaldaks siis näiteks Türgi inimesi piirata Erasmus pluss ja teistes programmides osalemises, see ei ole meie taht-, tahtmine edasi on äh, meil väga suur äh, kaubavahetus põllumajanduslike äh, toodete üle, kas seal ei võiks midagi ette võtta? ning viimase sammuna võiksime mõtte, mõtlema, kuidas ja kas võiks peatada tolliliiduga liitumise me ei taha seal ei näha Türgi ega Assadi ega Vene režiimi tegutsemas ja seetõttu oleme kutsunud üles liikmesriikidel äh, pöörduma ÜRO Julgeolekunõukogu poole, et saada äh, sealne resolutsioon, mille eesmärk on ÜRO tagatud julgeolekutsooni loomine äh, Põhja-Süürias selleks, et oleks see kohaliku elanikkonna huvides. aitäh teile! ja nüüd on Kati Piiril sõna, palun. head kolleegid, kaks nädalat on möödunud meie viimasest plenaaristungist ja selleteemalisest arutelust ja nii-öelda turvatsooni äh, sisseseadmine on tegelikult ju sõjaseooni sisse, sisseseadmine. võil-, võitjad Putin, Al-Assad, Iraan ja ISIS ja kaotajad on Kirde-Süüria e, elanikud ja kogu läänemaailma usaldusväärsust on tapetud hulgaliselt tsiviilisikuid ja ka SDF-i võitlejaid, sajad tuhanded isikud on pidanud oma kodudest lahkuma, neil ei ole turvalist äh, pelgupaika ja Türgi äh, äh, armee liikus edasi ja paljud islamiriigi võitlejad, sealhulgas ka Euroopa kodanikud, on laagritest põgenenud ja paljud Äh, inimesed ei äh, saa oma eluga äh, toime tulla ja on ka antud teada fosforpommide kasutamisest ja selle õudse teo toimepanijad tuleb karistada ja nüüd äh, kuulutas USA äh, president, et äh, see relvalahu on suurepärane saavutus, kuid mina ütlen, et see on lihtsalt esimene samm. eile Venemaa ja Türgi kokkulepe pani paika turvatsooni loomise ja inimesed on seega oma kodudest välja jäetud, see kõik rikub kõiki rahvusvahelisi äh, õigusi, humanitaarõigusi ja nii edasi. Äh, me peame äh, seadma sisse ranged majandussanktsioonid ja relvaembargo Türgile on oluline, et kõik need, kes ISISe tõttu kannatasid, ISISe vastu võitlesid, peaksid saama selle eest väärilist tasu, aitäh! aitäh, kolleeg Piiri. ja järgnevalt Asmani Malik, palun. Yes, thank you uh,, Mr jah, aitäh, juhataja. Ähm, Türgi äh, sõjalised operatsioonid äh, Kirde äh, Süürias on väga murettekitavad ja viivad kaoseni kogu piirkonnas. on räägitud sadadest ohvritest ja sadadest tuhandetest ümber asustatud Äh, inimestest ja äh, suvalistest äh, hukkamistest ja ISISe liikmete põgenemine on kogu selle protsessi tagajärg, kui USA otsustas oma väed välja viia ja see kõik toob kaasa väga negatiivseid tagajärgi ohtu meie ühiskondadele ja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 asepresident Mogherinile, paljud kolleegid toetasid äh, seda ja äh, oleme püüdnud oma fraktsiooniga igati äh, möödunud nädalatel teha pingutusi, et lõpetatakse agressioon, kui see ei ole olnud piisav. me ei saa lihtsalt käed rüpes istuda ja vaadata, kuidas Venemaa, Assad, Iraan omatahtsi tegutsevad, see on selleks liiga oluline küsimus jaoks. Äh, homme äh, on Euroopa Parlamendil äh, ainulaadne võimalus rääkida ühtsel häälel, et Türgile selgeks teha ühemõtteliselt, et me ei aktsepteeri seda ja et Euroopa Liit võtaks nüüd väga selged seisukohad ja ma kutsun kolleege üles seda toetama, et välispoliitika äh, kõrge äh, esindaja sunniks äh, Türgit dialoogi jätkama, kuid me peame olema valmis ka edaspidiseks tegevuseks, relva embargoks, sanktsioonideks ja nii edasi, aga püüdkem kõigepealt tegutseda, olla aktiivsed, esmalt peame aitama inimesi seal piirkonnas ja pidama silmas ka oma kodanike huvi, olge head tegutsege, aitäh. proua Tiine Kestrek proua Tiine Kestrek, palun. aitäh, täpselt kaks nädalat tagasi alustas äh, Türgis äh, Kirde-Süürias äh, oma edasitungimist ja paljud tsiviilisikud on hukka saanud ligi kakssada tuhat äh, süürlast on pidanud oma kodudest lahkima, sealhulgas on kaheksakümnel tuhandel lapsel tarvis äh, hädasti peavarju, humanitaarorganisatsioonid samas on pidanud riigist lahkuma. see äh, on humanitaartragöödia ning see ei tohiks enam päevagi jätkuda USA vägede lahkumisega on Süüria ja kurdid eh, jäänud olukorda, eh, kus neil ei ole midagi teha Putini ja Erdogani vastu. Euroopa Liit peaks kasutama oma eh, võimalusi konflikti deeskaleerimiseks ja seetõttu praegu Äh, kutsub äh, Roheliste fraktsioon Euroopa Liitu proaktiivselt äh, tegutsema, sundida Erdogani oma vägesid välja tõmbama ja et Süüria pagulased saaksid tagasi pöörduda. selleks tuleb kasutada sihistatud sanktsioone Türgi vastu ja seada sisse täielik relvaembargo ning ka peatada kaubanduslepped. samal ajal peaksime proaktiivselt kaitsma Türgi äh,, Süüria äh, Äh, pagulasi ja võtma ka nende kaitses oma ähm, äh, kanda äh, mm, piisava osa ja seega on meil ka resolutsiooni ettepanek paljud terroristid on lahkunud laagritest, põhjustades sellega julgeoleku ohtude esilekerkimist Äh, ja seega tuleb äh, neid äh, koha peal võitlejate üle kohut mõista, tuleb vähendada julgeolekuohte ja samas lapsed ei tohiks ka selle olukorra ohvrid olla. Erdogan püüab jõuga Äh, Süüria pagulasi äh, tagasi viia, kuid isegi nii-öelda turvaalad ei ole tegelikult äh, nende jaoks turvalised. Euroopa Liit peab ka takistama seda, et süürlased Türki liiguksid, kui neid niisugune oht endiselt ähvardab ja see kõik on ka inimsusevastane äh, kuritegu, kui mm, äh, kurdid, äh, kes meie kõrval võitlesid, tõenäoliselt oma autonoomiaga kaotavad, siis Euroopa Liit siiski peab tagama seda, et nende õigusi kaitstakse, seega on aeg tegutseda proaktiivselt, aitäh. härra Berglas-Petrik. härra Berglas-Petrik, palun suur tänu teile, juhataja. ma olen kurb, kui mitte üllatunud, et relvarahust ei ole kinni peetud. sajad inimesed on surnud selle agressiooni tõttu ja kurdi rahvas eh, reedeti. kui nad meie pooltel äh, aitasid võidelda terroristide vastu, siis äh, kui nemad abi vajasid, jättis Euroopa Liit nad äh, kaitseta äh, Äh, pagulasi on saabunud miljonite äh, äh, kaupa ja on destabiliseeritud seetõttu ka Euroopa Liit. Liidu riike. Türgi ei eh, saa jätkata läbirääkimistega eh, liitumiseks, eh, nad on nõrgendanud NATO-t, on toonud kaasa suure kasvulava terroristidele ja ekstremistidele ning meie julgeoleku ohtu seadnud. koos Katariga toetatakse IS-i väga ohtlikku terroristlikku rühmitust, kes lääneliku eluviisiga võitleb ja president Erdogan peab ütlema, et Türgi ei kuulu ei Euroopasse ega Euroopa Liitu, aitäh. Äh, proua Fatiga, palun. aitäh. on äh, tehtud palju vigu rahvusvahelise kogukonna poolt alates aastast kaks tuhat üksteist Süürias äh, mäletame Assadi režiimi õudusi Äh, Iraani äh, revolutsiooni äh, üksuse sekkumist ja siis ka Vene palgasõdurite tegutsemist, mida me juba tunneme Ukrainast, Ida-Ukrainast ja nüüd on siin juba kolmas Türgi operatsioon Kirde Süürias ja tsiteeriksin siin äh, Stoltenbergi, mis on ilmselt kõige tasakaalustatumalt äh, avaldus, äh, kuivõrd Türgi õiguspärased julgeolekuhuvid nõuavad tema tegutsemist, siis peame silmas pidama kõigi eh, piirkonna osapoolte võrdset eh, kohtlemist ja meil peavad olema asjakohased eh, vahendid kasutusel, et seda piirkonda stabiliseerida ja mõjutada öö, toimuvat ja leevendada pingeid, aitäh! meie järgmine kõneleja on proua Demirel, palun. suur tänu teile, juhataja lapsed tahtsid võidelda, ma lasin neil seda teha ja siis äh, lasin neil lihtsalt kakelda, kuna poisid seda tahtsid, seda ütles Donald äh, Trump, äh, Ameerika Ühendriikide president. selle tõttu me saame teada, millise lapsega tegelikult on tegemist. Türgi armee agressioon tuleb hukka mõista, siin ei ole mingisuguseid vabandavaid põhjuseid, mitte ükski teine riik ei tohi sõjajõududega sisse marssida teise. Erdoganil on poliitiliselt äh, motiveeritud tege-, tegutsemine ning see nõndanimetatud julgeolekutsoon ei puuduta mingisugust julgeolekut või turvalisust, vaid äh, Süüria ümberjagamist fakt on aga see, et kõik rahvusvahelised jõud, sealhulgas Euroopa Liit, on oma majandus- ja geostrateegiliste huvide osas pealt vaadanud, kuidas sõjakuritegusid Süürias äh, sooritatakse. isegi relvaembargot ei otsustatud äh, siin ära. kõik peavad ütlema, äh, et kui rahvusvaheline kogukond räägib ühes keeles ja ühe sõnumiga, siis ei saa Erdogan jätkata oma sõjategevust, survet on vaja talle suurendada, tõsist relvaembargot on vaja, mitte mingisuguseid äh, äh hämaraid ärisid enam AKV-ga, ei mingisuguseid äh, erandeid, meil on vaja poliitilist rahumeelset lahendust Süüria jaoks ja ma rõhutan, mitte mingisugust sõjalist äh, lahendust kurdid ja Süüria demokraatlikud jõud on progressiivsed jõud, nemad on ära teeninud meie toetuse ka siis, kui Euroopa Liidu eh, liikmesriikide juhid järgivad oma geopoliitilisi huvisid, on oluline, et kohalikud inimesed saaksid eh, demokraatiat ja võrdseid õigusi, aitäh! järgnev kõneleja on kolleeg Radakovski, palun. odsudzujem turecku agresiiv Severnej Siiri mina mõistan hukka Türgi agressiooni Kirde-Süürias äh, ilma igasuguse ÜRO mandaadita ning ilma Süüria heakskiiduta. see Türgi agressioon peab tähendama, et Euroopa Liit äh, väga tugevalt reageerib sellele vastu selle tulemusena hakkavad äh, terroristid voolama Euroopa Liitu. kui Euroopa Liit ei taha olla poliitiline kääbik, siis on vaja kõigepealt äh, sanktsioone äh, kasutada ja diplomaatilisi võimalusi Süüria suunal kasutama samuti, aga samas ei tohi riigi siseasjadesse sekkuda. kui me tahame olla õiglased siis peame me kõikide võõrvõimude viibimist äh, Süüria territooriumil hukka mõistma ja sellisel moel saame me järgnevat härra Halitški narodowi kurdyjskiemu jesteśmy winni solidarność i mam nadzieję że jednym głosem jednogłośnie wszyscy przyjmiemy. me peaksime üles näitama solidaarsust türgi e, rahvaga ja loodetavasti me võtame homme ka selle vastava resolutsiooni vastu. kurdi rahvas on võidelnud selle eest et läänemaailm saaks nüüd võitu kuulutada islamiriigi üle. Nad võitlesid ISISega eh, paljudes linnades, vabastasid neid. ja praegu me teeme ettepaneku eh, eelarvelisteks eh, kohandusteks, et külmutada liitumiseelse abi lõigus kolmkümmend 30 viis me ei saa äh, vähendada äh, rahastust kodanikuühiskonnale, aga need äh, eelarve muudatused siiski näitavad meie positsiooni ja seda, et me ei ole nõus kurdi rahva mõrvamisega, aitäh! härra Pitsula aitäh, kui me räägime Türgi sõjalise sekkumise tagajärgedest Süürias ja eh, nüüd on Türgi ja USA kokkulepe lõppenud, nüüd on meil uus kokkulepe Türgi ja Venemaa vahel ja äh, siin on nüüd küsimuse all Süüria territoriaalne terviklikkus ja seda ei äh, toeta kumbki pool, kuid äh, mida arvata äh, kurdi äh, võitlejatest, kes on tõesti andnud olulise panuse võitluses islamiriigi vastu ja lääneriigid ei soovi ISISe võitlejatest vastutust võtta ja mida arvata kohalikust rahvastikust, keda, kes ei ole seal kokkuleppes osaline, ma arvan, et kõige olulisem on relvarahu ja me ei tohiks lihtsalt jääda kõrvalevaat-, pealtvaatajateks äh, selle lepingu osas, seega ma toetaksin äh, äh, sanktsioone, relvaembargot ja võimalikke majandussanktsioone. kuid kuidas me saame oodata Euroopa Liidu strateegilisi otsuseid Süüria osas, kui me ei suutnud varemgi neid otsuseid teha, kui meil ei olnud üksmeelt Põhja-Makedoonia ja Albaania liitumisläbirääkimiste osas, aitäh! aitäh, hea kolleeg ja nüüd proua Hilde Vautmans, palun. aitäh, head kolleegid. Erdogan äh, hoiab meid äh, oma lõa otsas. miks? sest aastal kaks tuhat kuusteist me Äh, nii-öelda detsentraliseerisime oma poliitika ja viisime siis äh, selle üle mujale äh, seoses migratsiooni haldamisega, sellega on see kõik nüüd paisuvalt välja pääsenud ja nüüd siis Kirde Süüria operatsioonid, mis on ju teatavasti ainult kurdide vastaseks tegevuseks mõeldud ja mida siis Euroopa omalt poolt teeb, et selle konfliktiga toime tulla? Euroopa ei teegi midagi. Euroopa äh, vaatleb, jälgib, äh, kuidas äh, Putin oma diktaatorlikku tegevust ellu viib. Euroopa vaatleb, kuidas äh, USA äh, tegutseb või ei tegutse ja nüüd siis ka äh, Ameerika vaatleb samas, kui konflikt järjest süveneb ja Türgi tungib Süüriasse. me oleme pealtvaatajad. samas, kui me peaksime selle kriisi tagajärgedega arvestama. meie noored ju selle protsessi käigus radikaliseeruvad ja äh, sõidavad äh, Süüriasse võitlema. nüüd on viimane äh, hetk tegutseda. Türgiga Ehm, tuleb äh, teadlikke pidada, teiseks tuleb äh, tagada seda, et see turvatsoon oleks äh, ÜRO kontrolli all ja meil, meil peab olema oma öö, kaitsepoliitika, me ei saa siin loota Venemaa või Ameerika peale, aga eelkõige me peaksime võtma arvesse Äh, nende äh, seitsmesaja Euroopa äh, lapse huve, nad ei tohi maksta oma vanemate ja nende vigade eest. ja meie, meil on tarvis tõelist kaitse asüüli- ja migratsioonipoliitikat, aitäh! suur tänu! härra Lagodinski, palun! Two grey-haired elder men got together in Moscow and decided to divide a region. Two grey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 Still... aga ei ole veel liiga hilja. Äh, me peame lõpetama ühehäälsuse välispoliitikas, me peame investeerima äh, Euroopa Liidu diplomaatilisse ja välispoliitilisse võimekusse me peame seda tegema praegu, me ei suutnud kaitsta neid inimesi, aga teeme seda järgmise viie aasta jooksul ja kui me tahame vältida seda, et hallipäised vanamehed otsustavad maailma tuleviku üle, Äh, investeerime ka feministlikku välispoliitikasse, sellesse, et äh, naised saaksid rohkem otsustada maailmas. ja veel üks asi, äh, meil on konsensus, nagu härra Kallas ütles, väga paljud poliitilised liikumised äh, hääletavad nende resolutsioonide poolt, aga nad teevad seda erinevatel põhjustel. miks meie nende karmide sõnade poolt hääletame? me tahame tagada, et Türgil oleks tulevik Euroopas ja selleks, et tagada Türgile tulevik Euroopas, peame me äh, piirama Türgi valitsuse äh, imperialismi, militarismi, sellepärast et Euroopa tulevik Türgi jaoks on tsiviilisikud, kunstnikud, paljud inimesed, kes on täna vangis ja nende nimel tasub öö, võidelda Türgi eest meie peaksime hääletama selle resolutsiooni poolt, et kaitsta Türgi tulevikku Euroopas. meie hääletame selle karmi resolutsiooni poolt, et anda nendele inimestele tulevik. Erdogani vastu, aga Euroopa poolt. suur tänu. järgnevalt saab sõna kolleeg David. Vážený pane předsedo, zdráhám se hlasovat. lugupeetud juhataja, ma kõhklen, kas hääletada selle resolutsiooni poolt äh, selle praegusel äh, kujul, kuna äh, siia lisati lõike, millega ma ei ole nõus. Mm, põhimõtteliselt on praegu liiga hilja ja me teeme liiga vähe. kurdid nimelt kannatavad ja nemad ohverdatakse ja kõige hullem on see, et äh, see rajaneb Dana äh, lepingul, mis sundis Süüriat äh, ja Süüriat kurde terroristidena käsitlema. samas aitasid nad kaasa islamiriigi hävitamisele ja Euroopa Liit jällegi esineb nõrgana ja ei soovi äh, tegutseda, ainult majandusblokaad saab asju kohapeal muuta, aitäh. proua Asita Kanko, palun. tere hommikust, kui mina olin laps, ja kui keegi oleks mulle öelnud, et ameeriklased tulevad ja päästavad meid, siis ma oleksin neid uskunud Ameerika filmide pärast. kui ma oleksin laps tänapäeval ja keegi ütleb mulle, Euroopa äh, tuleb teid päästma, siis ma hakkaksin iseennast päästma. Euroopa on öelnud, et diplomaatia on võimas tööriist, see on väga ilus, diplomaatia ongi võimas tööriist, aga ainult siis, kui äh, teisel pool lauda olev inimene teab, et me oleme valmis tegutsema kui me tahame tagada globi-, globaalse äh, rahu, siis äh, Euroopa ei tohiks olla kõnelev kest, vaid me peaksime olema majakas äh, vabadusvõitlejatele. Äh, me peame rakendama majandussanktsioone, me peame kutsuma üles rahuläbirääkimistele, mis peaks hõlmama ka kurdide osalust me peame tagama humanitaarabi kohalejõudmise regiooni. Nendele inimestele, kes äh, on ohus, äh, Euroopa Liidul on õige aeg siin tegutseda, sealhulgas ka nende naiste nimel, keda korduvalt vägivallaga rünnatakse, suur tänu ja kolleeg Nicolas Williams. Amina Madini, kolmkümmend seitse aastat vana kolmeaastane Amina Martina, Martini, äh, tema tappis granaat. üheteistaastane laps, kelle tappis äh, granaat, kolmeaastane laps, kes sai jalahaava. kaheaastane laps põletushaavadega. ohvrite nimekiri mis puudutab Erdogani sissetungi, on tohutult pikk. Türgi sõjavägi ja Süüria mässulised on öö, pommitanud linnasid, tapnud inimesi ja neid süüdistatakse keemiarünnakus. me oleme näinud, et president Trump on pööranud selja liitlastele, meie liitlastele Süürias, me oleme näinud, kuidas Erdogan jätkab tegevust ja samal ajal Euroopa Liit ei tee midagi. ja eile nägime, kuidas Putin ja Erdogan kohtusid Venemaal ja otsustasid, kuidas nemad tahavad äh, Süüria äh, röövsaki jagada. sel ajal, kui meie siin kõneleme, Türgi ja Venemaa sõjavägi valmistuvad sissetungiks kristlaste ja süürlaste keskustesse. tegemist on etnilise puhastusega. kui me rakendame sanktsioone, siis kukub Türgi majandus kokku ja sissetung lõpeb. me saame peatada Erdogani, kui meil on selleks poliitiline kahe Konstantinio Athanasios. suur tänu, härra Konstantinio. jätkates sealt, kus selle põhjal, mida me teame sissetungist Türgi ja ka rahvusvahelisest meediast, ma tahaksin teada järgmist. Türgi sõjaline operatsioon kurdi armee vastu on tekitanud juba suure hulga sisa, sisepõgenikke, oleme näinud viiteid ka rünnakutele tsiviilelanike vastu. tegemist on sõjakuritegudega. ja see on see, mida on öelnud ka Ameerika kaitseminister ma rõhutaksin ka Jeffreysi avaldust, mille kohaselt tuhanded islamiriigi võitlejad on vabanenud äh, sissetungi tagajärjel. seega Euroopa Liidu institutsioonid peavad väga selgelt välja ütlema oma seisukohad. suur tänu, poolteist minutit, härra McAllister. proua juhataja, daamid ja härrad kolleegid, Türgi sõjaväeline operatsioon Kirde-Süürias äh, on taas kord väga traagiline konflikt, sellel on selged humanitaar, poliitilised ja majanduslikud tagajärjed, see puudutab paljusid kohalikke elanikke ja võib aidata kaasa ka islamiterrorismi levikule. ma rõhutaksin, et kolleegid, eriti äh, Rahvapartei äh, Sotsiaaldemokraatide ja ALDE koordinaatorid on sellest juba täna hommikul rääkinud. ma mainiksin, et väliskomisjoni esimehena äh, andsin ma Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi äh, ja USA esindajatekoja väliskomisjonide esimeestega koos välja ühisavalduse, selles kirjas me äh, leiame, et äh, Süüria demokraatlike jõudude ja kurdide üksijätmine on äh, pahameelt tekitav, sellepärast et Süüria demokraatlikud jõud aitasid kaasa islamiriigi võitmisele, me ei ole nõus USA otsusega taanduda ja kutsume üles Euroopa Liitu ja teisi riike lahenduse nimel tegutsema. resolutsioonis, mida me homme hääletame, kutsume ka üles eh, tugevale ja ühtsele Euroopa Liidu reaktsioonile. kolleegid, ma tervitan äh, ettepanekut luua rahvusvaheliselt kontrollitud turva tsoon Põhja-Süürias, see annaks äh, võimaluse tagada rahu võimalikult väikeste kannatustega. suur tänu, poolteist minutit, härra Sanchez, palun. suur tänu, proua juhataja. territorio sirio constituye una clara viola-. Äh, Türgi sissetung on selge rahvusvahelise õiguse rikkumine. Äh, lisaks on tegemist väga vabandust, härra Sanchez, palun võt-, kõnelge natukene aeglasemalt. Äh, tõlkekanalid läksid natukene segamini, ütleb härra juhataja. suur tänu Äh, nagu nõukogu on öelnud ja ka minu fraktsioon, äh, on Türgi sissetung äh, Põhja-Süüriasse rahvusvahelise õiguse ränk, räme rikkumine. rahvusvaheline õigus on raamistik, mis kehtib kõikidele ja Euroopa Liit on seda kasutanud selleks, et luua tee rahule ja ülesehitamisele selles riigis. ükskõik millised ähm, turvamuret äh, Türgil ka ei oleks, äh, ei õigusta need äh, sõjalist sissetungi. see ei lahenda seda, vaid ainult pikendab seda. Türgi on NATO liige ja võib loota oma kolleegide toetusele, kuid ta ei saa tegutseda väljaspool multilateraalset raamistikku. ja suur hulk Süüria pagulasi ei ole samuti põhjus, miks naaberriiki sisse tungida. tõsiasi, et et Türgi väidab, et äh, ta kaitseb naabri äh, territoriaalset terviklikkust äh, sinna sisse tungides on täielik vale, tegemist on probleemidega, mis tulenevad keerulisest rahvastiku koosseisust. sissetüngiv sõjavägi on alati probleem, keegi ei tohi sisse tungida, vabatahtlik ümberasustamine on kõige rohkem, mida me saame teha suur tänu, proua Tiisa. suur tänu, Türgi sissetungi ajal elasid Põhja-Süüria laagrites umbes seitse tuhat ISISe võitlejate last, nende hulgas umbes seitsesada Euroopa Liidu kodanikku. paljud pidid põgenema ja nende saatus on nüüd teadmata. me ei saa neid lapsi üksi jätta ega ka karistada neid nende vanemate kuritegude eest ükski alla kümneaastane laps ei vastuta üheski Euroopa Liidu liikmesriigis eh, kriminaalõiguse mõttes. ma kutsun liikmesriike üles vastama oma tegevuses rahvusvahelistele Euroopa Liidu ja riikide õigusele ja ümber asustama need lapsed kohe, enne kui on liiga hilja. aitäh! suur tänu, poolteist minutit, proua Prikmoon, palun! aitäh, kutsun äh, head kolleegid äh, teid äh, üles hetkeks silmi sulgema. Teil on lapsed, näiteks teie vanim laps lahkub teie koduriigist, et võidelda võitlust, mis ei ole tema oma, kuid teda on raske tagasi tuua. Teie laba, lapselapsed sünnivad niisuguses äh, humanitaarkatastroofi äh, olukorras. Äh, teie äh, laps saab hukka, teie võitlete siin edasi, et teie lapsed, kes ei ole üldse vastutavad selle olukorra eest, kes osalevad sõjas, mida nad ei ole otsustanud Ehm, pidada, saaksid eh, sealt lahkuda, koju tulla ja Euroopa Liit peaks saama eh, koordineerida eh, seda tegevust laste, lastega seotult ja peame arvestama laste õiguste konventsiooni ja lähtuma laste huvidest. see on meie kõigi kohustus, aitäh! suur tänu, poolteist minutit, härra Mariani! Merci, madame la president suur tänu. aasta tagasi kirjutasin äh, Twitteris, et äh, lõppude lõpuks ainus, äh, kes kõik, kes ainsana kurde kaitsma jäävad Süürias, on Assaadi valitsus Süürias. see tundus uskumatu, aga samas niivõrd äh, etteaimatav, äh, kuidas äh, me saame maha jätta need, kes ütlesid et nad, meile, et nad jäävad meile truuks, kuidas ka usaldada Trumpi tema tema lubadusi ja Türgi muidugi ei, ei muutu, ma muidugi ei kaitse siin Türgit, ma mõistan teravalt hukka äh, nende äh, sekkumise, kuid äh, kuidas nad saaksidki leppida terroristidega nende piiridel, kes pidevalt Türgisse tungivad, mida siis peaks tegema, tuleb võtta arvesse rahvusvahelist õigust, tunnustada Süüria territoriaalset terviklikkust ja leida võimalusi lepituseks kuidas tulla toime äh, sanktsioonidega näiteks, äh, mida on Euroopa Liit äh, endiselt kasutamas ravimite ja meditsiinivahendite osas. meil on tarvis üldisemat strateegilist visiooni ja meil on tarvis võtta arvesse olukorda, täpset olukorda koha peal, kuid seda me kahjuks ei tee. oleks nüüd aeg, et Euroopa Liit võtaks arvesse reaalsust koha peal ja tegutseks äh, rahvusvahelise järelevalve strateegiliselt, aitäh! suur tänu, härra Terts, üks minut. suur tänu. Türgi sissetung Süüriasse on kahtlemata tragöödia, aga see oli ennustatav tragöödia, sellepärast et Türgil on piirkonnas tõsised huvid ja kolm ja pool miljonit pagulast Äh, nende juures on selge fakt. see on midagi sellist, millele meie ei ole mõelnud enne, kui hakkasid juhtuma need asjad, mis praegu juhtuvad. ma arvan, et me peame loomulikult Türgit survestama, et nad ei läheks liiga kaugele ja et nad tagaksid äh, turvatud alad ja demilitariseeritud alad, aga ka Türgi ei ole huvitatud Pax Butaneskast äh, Põhja-Süürias, see oleks ainult Venemaa ja Iraani huvides. Äh, meie aga peame lihtsalt oma haavu lakkuma, sest me pole mitte midagi teinud, meie eeldasime, et ameeriklased on oma raha ja vägedega igavesti Süürias. ja see näitab, et meil on puudu äh, täielik realism, mida me muuseas näeme Euroopas igapäevaselt suur tänu, härra Georgiou, üks minut, palun. suur tänu. Euroopa Liidu juhid. kas te mäletate, kui te toetasite Araabia kevadet, nüüd on piirkonnas äh, sügav talv ja teie valate krokodillipisaraid. kaheksa aastat tagasi Äh, tungisid võõrvõimud äh, Süüriasse. Äh, nad tahtsid selle riigi lammutada, USA, NATO, Türgi ja Euroopa Liidu riigid. Pärsia lehe, lahe monarhiat püha sõja varjus Äh, nad tegid seda äh, USA ja Euroopa heakskiiduga ja nende huvides on ka kurdid täielikult hävitada. ja kaugemaks eesmärgiks on jagada ümber naftavarud, müüa relvi ja jagada see piirkond omavahel ära. see võib tunduda äh, Äh, vastuoluline, aga meie oleme ka siin süüdi. härra Castaldo, üks minut, palun. aitäh, äh, vähem äh, kui kuu tagasi alustas Türgi Äh, etnilist äh, puhastust, mis on täiesti äh, skandaalne inimõiguste rikkumine ja sõjakuritegu. paljud liikmesriigid, aga mitte kahjuks kõik, on olnud nõus relvaembargoga, aga see ei ole piisav me peame lõpetama äh, Türgi äh, liitumisprotsessi ja tuleb loobuda kõigist äh, rahastustest Türgi suunal, mis võiksid Erdoganini jõuda ja äh, Äh, nüüd kasutatakse, äh, äh, Türgi kasutab ära seda migratsiooniprobleemi juba pikemat aega, me peame kasutama ära kõiki võimalikke vahendeid, majandussanktsioone, tull, tollirežiimi lõpetamist, rahvusvahelised kokkulepped, Türgi liitumisprotsess ja nii edasi, me ei tohi järjekordselt kurde maha jätta vähemalt meie, eurooplased, ei tohiks seda teha, aitäh. suur tänu, härra Basescu, üks minut, palun. domnule președinte invazia. suur tänu, proua juhataja. Türgi sissetung Kirde Süüriasse äh, hõlmab kahte aspekti. esimene neist puudutab julgeolekut. Türgi usub, et äh, kurdi võitlejad on terroristid ja teine aspekt on seotud rändega ja samuti humanitaarsektoriga. sissetungi tulemus on väga tõsine. Süüria armee on esimest korda paljude aastate jooksul äh, äh, võitlusvõimetu, see on Türgit sundinud äh, võtma kontrolli kogu, peaaegu kogu piiri üle, sadakond kilomeetrit neljasajast. ja ühtlasi on kaasnenud mitmesaja tuhande süürlase põgenemine Äh, ainult paari päeva jooksul ja hukkunud on umbes kakssada tsiviilelanikku. Türgi sissetung on võimaldanud Türgil öelda, et tema on Süüria tuleviku garant ja üleüldse suurendada oma mõju Süüria üle kui me ütleme, et me ei soovi äh, tulevikus sinna äh, relvi eksportida, siis ei ole neil probleeme, nad ostavad äh, neid Putini käest. turvatsoon peab alles jääma. palun Äh, jätame kõneaja ka teistele kõnelejatele, ütleb juhataja, me ei saa kahekordselt oma aega ulat-, ületada, isegi kui ma püüan olla paindlik ja proua Santos saab poolteist minutit. suur tänu. praegu on käes üks nendest hetkedest, kus me ei saa jääda äh, vait, Äh, sissetung äh, Süüriasse on rahvusvahelise õiguse raske rikkumine äh, ja sellega on kaasnenud ka elanikkonna põgenemine olukorras, kus nad on juba aastaid kannatanud konflikti all ja samuti vanglate uste avanemine Daeshi võitlejatele. me ei saa seda heaks kiita, relvaembargost ei piisa, kuigi see on tervitatav me peame lõpetama igasugused tarned äh, Türgi suunas, äh, me peame rakendama sanktsioonid öö, äh, otseselt või kaudselt inimõiguste rikkumisega seotud isikutele, me peame ründama Türgi majandushuve, me peame näitama, et Euroopa Liit ei allu välja paressimisele, me peame pakkuma humanit-, humanitaarabi riikidele, kes võtavad pagulasi vastu, aga me ei saa olla nõus äh, sunnitud tagasipöördumisega äh,, tagasipöördumine peab olema vabatahtlik ja väärikas. Euroopa Liit ei saa toetada äh, vägivallaga toimuvaid ühiskonna ümberkorraldamise operatsioone ja mis puudutab Süüria demokraatlikke jõude, äh, kes ja kürde, kes võitlesid rahvusvahelises koalitsioonis Daeshi vastu, me peame neile toetust näitama. suur tänu ja üks minut, kolleeg Loaso. aitäh see, mis praegu toimub Kirde-Süürias, ei ole lihtsalt üks järjekordne episood Süüria tragöödias, mis on kestnud juba kaheksa aastat, see on ka meie tragöödia. Türgi äh, Äh, operatsioonid, kes on sihikule võtnud äh, kurdi võitlejad, kes võitlesid meie poolel äh, ISISe vastu ja Ankara väed on tapnud inimesi nagu Hevrin Halav, kes meie väärtusi jagasid ja on laagreid, kus on ka eurooplasi, äh, mida enam ei valvata, nii et see äh, süsteem, mille meie oleme üles ehitanud, sellega enam ei arvestata äh, see, mis pidi meie julgeolekut, turvalisust kaitsma, enam ei toimi. aga meie Euroopa Liidus ei saa rõõmustada selle üle, et et Lähis-Idas on Venemaa roll tugevnenud. me ei saa olla rahul ka sellega, et äh, Ameerika liitlased äh, ei pidanud meid äh, siin millekski. kui meie ei sekku, siis ajalugu tehakse ilma meieta ja võib-olla ka meie vastu. meil ei ole olnud kunagi tarvis nii palju Euroopa kaitset või siis ka strateegilist autonoomiat, et oma väärtusi maksma panna siis, hetkel, kui meie liidud ei toimi, aitäh. poolteist minutit, härra Urtasun, palun